Dear colleagues, could we start? kallid kolleegid, alustaksime nüüd oma tööga. niisiis, äh, liigume edasi päevakorrapunkti number üheksa juurde. elektrooniline hääletus EGF-i kasutusele võtmise taotlust käsitleva kirja vormis arvamuse vastuvõtmine. Äh, Mori Global Prantsusmaalt esimene äh, teema, palun hääletage. Äh, kes on poolt, palun andke käega märku. ah ei, siiski, ütleb härra esimees, me peame elektrooniliselt seda hääletama, teeme siis seda elektrooniliselt, palun hääletage. kas kõik on hääletanud? aitäh ja sellega on hääletus lõppenud, nelikümmend kaks poolthäält, kuus vastuhäält on vastu võetud, nüüd teine ähm, teema puudutab äh, supermarketit Larissa Kreekast ja nüüd hääletame jälle. kas kõik on hääletanud? ei ole veel. ja nüüd on kõik hääletanud, hääletus on lõppenud ja see on äh, samamoodi vastu võetud, aitäh! ja järgmiseks Euroopa Liidu Alpi piirkonna strateegia. muudatusettepanek kolmkümmend kaks. kes on poolt? vastu? kontrollime seda. elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud ja edasi kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu. ma arvan, et äh, äh see oli tagasi lükatud, aga kontrollime selle siiski üle, hääletus on nüüd alanud hääletus on lõppenud. jah, tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend üheksa. kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud äh,, tagasi lükatud, nüüd nelikümmend kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt vastu, erapooletud, kontrollime seda. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss D. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. siis meil on veel kompromiss E, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss F, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, aga kontrollime siiski. hääletamine on alanud, muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa on hääletusel. kas kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud ja see on vastu võetud. nüüd kuuskümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kolm, poolt. ei, siiski, kui kaks tagasi lükati, siis kolm jääb vahele, ei, siiski peame kolmandat hääletama, ütleb härra esimees ja vabandab niisiis, muudatusettepanek kolm, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek number neli, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek number viis, äh, seal on suuline muudatusettepanek sotsiaaldemokraatidelt. Äh, replace individual measure, äh, asendada individuaalsed meetmed individuaalsete aktivitega, kes on poolt, vastu erapooletud poolt, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss A, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist. vabandust, ütleb härra esimees, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist, äh, osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt vastu. kontrollime seda. muudatusettepanek üheksateist, teine osa ja hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? tundub küll. ja see on vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss B, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, poolt, vastu tundub, et inimesed on täna väsinud, ei taha hästi kätt üles tõsta. kontrollime selle üle. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. number kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend koos äh, raportööri poolse suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, lõpphääletus arvamuse projekti kohta on olenud. kas kõik on hääletanud? tundub nii nelikümmend kolm poolt häält, neli vastuhäält, palju õnne arvamuse koostajale. ja vastu võetud. suur aitäh. ja nüüd liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine, pöörates erilist tähelepanu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee lõppjäreldustele mulle meeldib väga see äh, pealkiri siin. raportööriks on meil Helga Stevens. enne kui me hakkame selle teemaga tegelema, äh, palun äh, minge juttu ajama siit saalist väljapoole. Wir warten einen Moment. Teeme hetkelise pausi.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 ja nüüd me saame siis äh, liikuda tõesti edasi punkti kaksteist juurde, raportöör on Helga Stevens. tahaksin öelda ka seda, et äh, tekst, et äh, meil on siin sellised ilusad kaardid ja ma tahaksin kõiki kolme saada, kus see roheline on niisiis, meil on need võrratud kaardid jälle, roheline ka. roheline kaart on selleks, et anda märku selleks, et ähm, ta mõistab kõnelejat ja suudab jälgida seda, mida öeldakse. kollane kaart on selleks, et näidata, et ta äh, ei saa äh, Äh, kõnelejast aru või et kõneleja on liiga kiire ja siis on veel meil ka punane kaart. Äh, meil on see menetlus juba tuttav, seda on ka võimalik kasutada ja ma loodan, et kõikidel on nüüd kaardid olemas äh, Need on meie komisjoni põhivarustuses juba ja ma arvan, et ma seda protseduuri ei peagi väga pikalt kõigile, kellelegi selgitama ja mm, ilma pikema sissejuhatuseta annangi sõna raportöör Helga Stevensonile, palun. Thank you, Chair. Dear colleagues. suur aitäh. kallid kolleegid, ma tahaksin eelkõige tänada kõiki variraportööre nende panuse eest ja tahaksin eriliselt tänada kolleege ja Euroopa Parlamendi liikmeid, kes on puuetega inimeste interrühmas, paljud neist on andnud oma allkirja muudatusettepanekutele ja tänu sellele oli meil võimalik vähendada muudatusettepanekute arvu, nii et kui kõik need muudatusettepanekud oleks eraldi kirja läinud, siis oleks meil neid muudatusettepanekuid hoopiski rohkem kui praegu. nüüd on meil neid mõistlik hulk ja loodetavasti õnnestub meil siis leida ka kompromiss. ma tahaksin tänada veel kord Euroopa Puuetega Inimeste Foorumit ning samuti tänaksin neid koostöö eest viimastel kuudel. ja tahaksime teid tänada ka kergesti loetava raporti versiooni eest, mis tehti kättesaadavaks siin Euroopa Parlamendis. tahaksin tänada komisjoni ka selle eest, et siin on tagatud tõlge viipekeelde. ma saan aru, et siin paluti ka äh, võimalust äh, tekst kohe kuvada ka ekraanile, kuid äh, seda varianti vist siiski ei ole tagatud. või siis jah, siiski tundub, et see siin on küll ekraanil, aga see on täiesti loetamatu nii et äkki siis saaks nüüd seda paremini korraldada järgmine kord. sest et jah, see, mis seal ekraanil on nüüd küll kuigi hea välja ei näe. ühesõnaga, järgmine kord siis üritame natuke paremini, aga mis siis ikka siin pikalt rääkida, lähme nüüd asja juurde. aga tegelikult ei peaks olema viipekeeles tõlget tõlge tagatud mitte ainult siis, kui me räägime puuetega inimesi puudutavatest äh, küsimustest, vaid kõikidel Euroopa Liidu kodanikel peaks olema ikkagi võimalik äh, mõista seda, mis toimub siin Euroopa Parlamendis, hoolimata koosoleku tüübist, kas me räägime siis komisjoni kohtumisest või millestki muust ja see Euroopa Liidu kodanike alla käivad ju kõik inimesed, mehed, naised, hoolimata rassist, ja nii edasi ja sinna alla käivad ka äh, puuetega inimesed, nii et äh, palun äh, muuta kõik kohtumised ligipääsetavaks, nii et tegelikult see mingi probleem ei ole, lihtsalt tahtest jääb puudu, nii et aeg midagi siin ette võtta. Lähme siis nüüd tagasi raporti juurde. ma tahaksin anda teile mm, infot muudatusettepanekute kohta, kompromissmuudatusettepanekud saadab minu büroo välja enne järgmist variraportööride kohtumist, mis peaks toimuma teisipäeval Strasbourgis ehk siis kümnendal mail kella neljast kuueni. kõik komisjonid ei ole veel oma arvamustega lõpule jõudnud, arvamusi peaks tulema kokku üksteist, kuid äh, osade üle ei ole veel hääletatud, nii et meil on küll arvamuste projektid. ootame siis huviga muudatusettepanekuid ka teistest komisjonidest. tegemist on jagatud pädevusega ja seega on väga oluline, et me kaasame kõik asjasse puutuvad komisjonid meie töösse nii ei unusta me ära mitte ühtegi olulist valdkonda, nagu näiteks transport, piiriline ligipääs terviseteenustele, humanitaarabi ja nii edasi. mõned meie komisjoni muudatusettepanekud kattuvad tegelikult teiste komisjonide pädevusvaldkondadega ja me üritame need kompromissidesse sisse võtta siit, kui meil on arvamused ka teistest komisjonidest juba käes. nüüd tahaksin minna edasi mõningate olulisemate punktide juurde. Need tulevad välja ka mitmetest muudatusettepanekutest, mis on minu arvates põhimõttelise tähtsusega. kõigepealt laste ja nende perede õigused eriti mis puudutab lastevastast vägivalda. selle toetuseks on siin ka, nende muudatusettepanekute toetuseks on ka Põhiõiguste Ameti raport. edasi sooline diskrimineerimine ei ole mingisugust hierarhiat siin nende põhjuste vahel või nende põhjuste vahel, miks inimesi diskrimineeritakse puuetega inimesi diskrimineeritakse mitte lähtuvalt ainult ähm, ühest äh, faktorist, vaid näiteks äh, tegelikult võib olla tegemist ähm, mitmekordse diskrimineerimisega korraga. näiteks kui tegemist on puuetega inim-, puuetega naisega, siis äh, võib seda inimest ju diskrimineerida mitmel eri põhjusel või ka näiteks äh, Äh, mõnest teisest rassist, äh, puuetega naist või nii edasi, ühesõnaga inimesi diskrimineeritakse korraga mitmetel eri põhjustel. ja teinekord ei olegi võimalik eristada diskrimineerimise alust, näiteks kui äh, puuetega naisel ei ole, ei pakuta õigust saada last, tegemist on soolise diskrimineerimisega nii et siin tuleb mõista nende erinevate diskrimineerimise liikide erinevusi. edasi ligipääs eluasemele, see on teema, mis ei tohi siin kompromissmuudatusettepanekutes kuidagi ära hajuda. nii et ligipääs korralikule eluasemele tähendab ka, on seotud otseselt ligipääsuga eh, tööturule me soovime, et see tekst läheks täiskogule juulikuus ehk siis komisjonile saadame oma seisukohad aasta jooksul, see aastane tähtaeg kukub septembrikuus. ja ma ootan huviga arutelusid. suur aitäh, kõigepealt saab sõna esimene variraportöör, palun. Lukur, keepiseluas. suur aitäh, lugupeetud esimees, ütleb härra Koosa, austatud ähm, raportöör kallid kuulajad, mina usun, et äh, selles osas, mis puudutab ähm, muudatusettepanekuid, siis me oleme vägagi edukad äh, Äh, suutnud tööd teha, siiani on olnud äh, sada kaheksakümmend kolm muudatusettepanekut äh, ja loomulikult me ootame teiste komisjonide arvamusi ka. mina olen veendunud selles, et lõppude lõpuks täiskogul võtame me vastu vägagi hea raporti. ma olen nõus sellega, mida eelkõnelenud kolleeg ütles, aga tahaksin omalt poolt lisada veel mõningad elemendid, mis minu jaoks on väga olulise tähtsusega ühest küljest äh, on minu arvates väga oluline see, et äh, me andmetega väga ettevaatlikult ümber käiksime. Äh, siin on mingisuguseid ettepanekuid ka, mis eeldavad teistsuguseid andmeid, nagu näiteks tööpuuduse kohta käivad andmeid. ma usun, et ääretult oluline on see, et me kasutaksime andmeid ja näitajad, mis vastavad tegelikkusele. teiseks, ma arvan, et me peaksime välja tooma ka selle, et meil ei ole piisavalt andmeid liikmesriikidest ja ähm, me ei saa andmeid riigipõhiselt piisavalt hästi võrrelda. näiteks äh, muudatusettepanekus kakskümmend kaks räägitakse sellest teemast. vabandust, Äh, parandab äh, end kõneleja muudatusettepanekus kakskümmend kolm, äh, räägitakse sellest, et puuetega inimesed ja nende hulk, kes tööturul on aktiivsed, on määratletud tekstis teistsugusena, kui see tegelikkuses on. ja seetõttu oleks minu arvates väga hea, kui me äh, koos varjeraportööridega saaksime hoolitseda selle eest ühiselt, et me tõesti kasutame neid andmeid, äh, mis vastavad ka reaalsusele. ning äh, et me kasutame neid andmeid siis, kui me Äh, räägime siis sellest, äh, kuidas Euroopa Parlament saaks omalt poolt panustada selles, et olukord muutuks. ja ma tahaksin ka äh, kolleegidel kontrollida, milline on olukord tõlgetega nende endi emakeelde. minu arvates on tegemist teemaga, mis meie jaoks on võrdlemisi uus siiani ei ole me vägagi põhjalikult selle teemaga veel tegelenud, me peame tegelema uute definitsioonide ja määratlustega, näiteks äh, reasonable accommodation või mõistlik majutus, äh, ungarikeelses tõlkes äh, kasutatakse hoopis teistsugust terminit. Mm, terminoloogia ei ole sama erinevates äh, keeleversioonides, erinevates tõlgetes äh, on seetõttu ääretult oluline see, et ähm, äh, uued mõisted oleksid kõikides keeltes üheselt mõistetavad ja seetõttu ma arvan, et kolleegid peaksid sellele tähelepanu pöörama veel üks oluline teema on seotud struktuurifondide kasutamisega. minu arvates on väga oluline see, et me siin ühiselt survestaksime Euroopa Komisjoni ja liikmesriike ja seda selleks, et puuetega inimeste õigustega seotud lepingu äh, vastu võetaksid ja et nad austaksid teda ning äh, kasutaksid raha, mis nendele inimestele on mõeldud. loomulikult, kui seda ei teha, tehta, siis me peame mõtlema ka sanktsioonide kasutamise peale. mis puudutab muudatusettepanekuid, siis äh, ma olen seisukohal äh,, et Rahvapartei saab enamusega nõus olla, loomulikult me peame kõigest veel täpsemalt rääkima ja ma loodan, et me suudame jõuda ka kompromissidele, aitäh! suur aitäh ja äh, nüüd saab äh, sõna kolleeg Vilja Pingevitš-Jute. Äh, suur aitäh, kõigepealt tahaksin ma kogu südamest tänada raportööri Helga Stevensit, ma olen seisukohal, et äh, koostöö, äh, mis on olnud äh, raportööri ja variraportööride vahel, on selline, mis kindlasti toob endaga kaasa väga häid kompromissettepanekuid selleks, ähm, et oleks võimalik ähm, puuetega inimeste õiguste leppe liikmesriikides korrektselt ellu rakendada ja ma tahaksin oma fraktsiooni nimel tuua välja siin erinevad olulised aspektid. kõigepealt äh, tööhõive puudutavad küsimused ähm, mis on seotud puuetega inimestega ja nende olukorraga tööturul. Äh, ma tahaksin viidata siin direktiivile, mis puudutab võrdsele kohtle-, võrdset kohtlemist tööturul Äh, ja äh, dokumendile, mis puudutab äh, diskrimineerimise keeldu töökohal. seda direktiivi, mida ma just mainisin, ei ole veel korrektselt kõik liikmesriigid ellu rakendanud ja mis puudutab diskrimineerimist töökohal, siis ka siin ei ole olukord veel päris hea. kõik liikmesriigid peavad looma võrdsed tingimused kui me räägime õpet ja kutseõpet selles valdkonnas. Need on väga olulised äh, eeltingimused selleks, et oleks võimalda, võimalik võimaldada puuetega inimestel äh, ka äh, tööd teha ja seetõttu peaksime me nõudma liikmesriikidel äh, Ehm, võtta tarvitusele vajalikke toetusmeetmeid selleks, et äh, palgataks rohkem puuetega inimesi. Euroopa Liidu äh, äh, seadusandlus ei tohiks keelata sellist abi, toetust ja seda ta ka ei tee ja me peame seda ära kasutama. sest vastasel korral äh, ei suuda me lahendada ähm, puuetega inimeste töötuse probleemi. Äh, sotsiaalkaitse puuetega inimeste jaoks on veel üks oluline valdkond meie komisjoni jaoks, sest ilma sotsiaalkaitseta puuetega inimeste jaoks äh, ei ole võimalik neid ka edukalt palgata äh, ja Äh, kui nad tööd teha ei saa, siis nad peavad sotsiaaltoetustest elama ja kui sotsiaaltoetusi ei oleks, siis äh, peaksid paljud puudega inimesed elama allpool vaesuspiiri. Äh, ja nad ei saaks kasutada kvalitatiivseid sotsiaalseid teenuseid. see teema tuleb kindlasti ka tõstatada ja seda tuleb siin raportis ka mainida. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu ka sellele, et komisjon ei ole õigeaegselt suutnud läbi vaadata Euroopa Liidu puuetega inimese strateegiat ja ma kutsun komisjoni üles äh, seda kirjalikult tegema, aga praegusel hetkel meil veel tulemusi selles valdkonnas ei ole näha. ja me peaksime oma raportis ka rõhutama seda, me peame suutma hinnata, milline on puuetega inimeste olukord eh, erinevates liikmesriikides ja ainult nii on võimalik eh, õigeid otsuseid teha. Eh, ja ma tahaksin tänada raportööri ja ma usun, et meie hea koostöö najal me saame väga häid kompromisse välja töötada. suur aitäh ja Mariann Hartmann, palun! Thank you and first... suur aitäh! suur aitäh raportöörile Helga Stevensile, väga hea raporti projekt. ja tundub, et siin on üsna lai konsensus pari, paljudes erinevates küsimustes, nagu raportöör ka ütles, siis ähm, ühendati siin mitmed muudatusettepanekud. ja neid muudatusettepanekuid vaadates, siis paljud nendest on pigemini positiivset laadi ja tundub, et Need liiguvad enam-vähem ühes suunas vähemasti kaheksakümmend protsenti nendest ja nüüd ma ei hakka nendest kõigest detailsemalt rääkima. aga nüüd siin räägiti puuetega naistest ja puuetega lastest. meie oma muudatusettepanekus oleme muuhulgas teinud üleskutse koguda andmeid ning ka eh, mitteagregaatandmeid siis puuetega naiste kohta edasi veel vaesus ning selle seos äh, puuete, puude olemasolu ning ka äh, tööhõivega. me oleme tegelikult ähm, edastanud, esitanud kaebuse komisjonile Iirimaa kohta, ilmselt mujal käib see sama äh, moodi, ehk siis on inimesi kellel on puue ja kes ei saa mingisugust, ei saa kasutada noorte tagatist. mitte, et nüüd otseselt ei oleks neil lubatud seda kasutada, aga lihtsalt see süsteem, mis on loodud, ei võimalda neil ligipääsu sellele, nii et kui eesmärk on ikkagi noorte tagatisega äh, noorte tagatist pakkuda kõikidele noortele, kes on alla kolmekümne aasta vanad, siis äh, see tingimus ei ole täidetud ja ma arvan, et sarnased tingimused võivad äh, olla ka teistes riikides, ehk siis see süsteem lihtsalt ei võimalda ligipääsu kõikidele inimestele, mitte siis nüüd, et äh, keegi ütleks, et ei, sinule me noorte tagatist ei paku. nüüd paar punkti. kõigepealt puuetega inimeste kaasamine otsustusprotsessi meil peab olema struktureeritud dialoog selleks, et õigusakt korralikult ellu rakendada. nüüd üks muudatusettepanek, mis puudutab seda, et direktiiv ei keela Äh, diskrimineerimist, ma ei küll mäleta, kes selle muudatusettepaneku esitas, aga ühesõnaga ma ei tea, kuhu me küll nüüd äh, sellega jõuame. nüüd äh, siis puuetega inimestega arvestamine kõikides õigusaktides, näiteks selline üldine idee ning tagada ka kõikehõlmav Euroopa Liidu õigusaktide läbivaatamine sellest vaatenurgast ning läbi vaadata ka Euroopa Liidu puuetega inimeste strateegia selleks, et töötada välja kõigehõlmav äh, strateegia. ning edasi veel ähm, puuetega laste eriline toetamine humanitaarküsimustes. Äh, meie Aldes toetame seda eriliselt äh, ning kindlasti me toetame kahe tuhande kaheksanda aasta direktiivi ellurakendamist, mis puudutab võrdset kohtlemist ja kõik teavad ju, millest jutt käib ja edasi veel puuetega inimeste vaba liikumine, see on teema, mis ikka ja jälle kerkib esile, muuhulgas Strasbourgis, paraku aga ei ole olukord vahepeal paranenud, üks probleeme on ähm, teenuste puudumine siis, kui inimesed liiguvad ühest riigist teise ja muuhulgas siis ka äh, näiteks personaalsete assistentide puudumine. ja igal juhul ootan huviga koostööd nii raportööriga kui ka variraportööridega, suur tänu! suur aitäh! ja nüüd saab sõna Konstantin Kõhunemaa, palun! Χαίρομαι πολύ που συζητάμε πάλι αυτό το θέμα. Suur aitäh! ma olen tõesti väga rahul sellega, et meil on võimalik rääkida teemast, mis on nii oluline. ma loomulikult soovin tänada raportööri tehtud töö eest ühtlasi tahaksin rääkida ka paarist muudatusettepanekust, mille on esitanud. kõigepealt õigus informatsioonile. inimesed peavad olema teadlikud vahenditest, mis nende kasutada on, kuid tegelikult peab see teema olema teada avalikkusele laiemalt ning Euroopa Liidul on kohustus see kohustus tagada info levimine. nüüd, kui me vaatame näiteks Troika peale surutud kärpemeetmeid, siis äh, nende tagajärjel on pidanud ka äh, riigid kokku tõmbama puuetega inimestele suunatud poliitikat. nüüd veel kolmas punkt puudutab põgenikke ning äh, eriliselt äh, põgenikke, kel, kes kannatavad nii füüsiliste kui ka psühholoogiliste probleemide all. nii et äh, kujutage nüüd ette, et tegemist on puuetega inimesega, kes samal ajal on veel põgeniku staatuses, probleemid on ju siis tohutud. suur aitäh! järgmiseks saab sõna Tatjana Zdanka, palun. jah, thank you, Chair. suur tänu, esimees. nagu juba esimese arutelu puhul, kui tahaksin ma tänada uuesti proua Stevensit suurepärase töö eest, väga kasulik, väga heas tasakaalus dokument on meie ees olen esitanud mõned muudatusettepanekud, mille eesmärgiks on äh, tooni asetust, rõhuasetust parandada tähtsamates lõikudes. teen ettepaneku rõhutada, kui oluline on kaasata aktiivselt puuetega inimesed äh, sellesse tegevusse ning nende esindusorganisatsioonid äh, kõikide ja seda kõikide rakendusprotsesside puhul konventsiooniga seoses. tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et kaasatud organisatsioonid peaksid äh, esindama erinevaid liikmesriike, sellepärast et äh, probleemid võivad liikmesriigiti olla erinevad. oleme sellest juba kuulnud ja selle üle on ka varem muret avaldatud. teen ettepaneku tuua sisse eraldi lõige, kus toonitatakse, et äh, me peame korraldama kampaania, et suurendada teadlikkust konventsioonist kui sellisest ning äh, hoida ära eelarvamusi puuetega inimeste suhtes ja tahaksin parandada ka lõiget äh, number kuus, mis tundub olevat oluline lõige liikmesriike ja komisjone kutsutakse üles võtma meetmeid, et võideta vast-, võidelda igasuguse puudel põhineva diskrimineerimise vastu. siin tuleb pöörata eraldi tähelepanu mitte ainult naistele ja lastele, vaid ka eakatele inimestele, kellel on puue. see oleks äh, mõistlik. ja olen raportööriga päri on põhjust muret tunda, et Euroopa struktuuri- ja investeeringufonde kasutatakse äh, kurjasti institutsionaliseerimise protsessis. tuleks võtta neid meetmeid, mida siin lõikes on nimetatud, aga lisaks sellele maksed tuleks peatada, tagasi nõuda, äh, juhul kui äh, põhiõiguste austamise põhimõtet on rikutud. ja lõige seitseteist. siin kutsutakse üles puuete kohta käivate andmete kogumise arendamist, tahaksin äh, rõhutada seda, et meil on vaja äh, äh, andmeid erinevate andmeväljade kohta, puude, suu, hariduse ja nii edasi kohta, me peame ka vägivalla kuritarvitamise ning äh, tagakiusamise kohta infot koguma, kui tegemist on puuetega inimesed ning äh, siin teeksime siis äh, omapoolse sõnastusettepaneku, aitäh. aitäh. järgmiseks Laura Agea, palun. Grazie Presidente e soprattutto grazie alla collega Stevens per il eh, grande lavoro che suur aitäh, suur aitäh kolleeg Stevensile selle suurepärase tehtud töö eest. ja ma arvan, et me omalt poolt tegime positiivse panuse, ütlesime, et meil on vaja tugevat dokumenti, dokumenti, mis saaks võimalikult laiapõhjalise toetuse osaliseks. meie seisukohad peavad ka praktikas vilja kandma oleme omalt poolt andnud parima selleks, et oodake hetk, tõlge kadus ära vahepeal. kas rääkisin liiga kiiresti, küsib kõneleja. Ganze, ganze Übersetzung ist weg. Hallo? Kann uns, hört uns jemand? kas äh, mind kuuldakse, kas keegi kuuleb mind? We have no sign in the display. siin ei ole küll näha, et äh, telge toimuks, kas tehnikud on kohal? hallo. hallo, hallo. senso. <laughs> No, no. Wir sollen was sagen. Jetzt ist wieder da. ja tundub, et tõlge taas töötab. kõik on nüüd hästi. So. jah. Äh, esimees küsib, kas kõik nüüd toimib, äh, tõlgid ei saa aru, milles probleem seisnes, aga äh, kontrollime veel kord, kas kõik toimib, kas kõik töötab. palun, Laura, teil on nüüd sõna. suur tänu tahtsime omalt poolt tänada proua Stevensit selle suurepärase töö eest. ka meie ise esitasime omalt poolt muudatusettepanekuid. rääkisime sidusrühmadega, rääkisime inimestega, keda see dokument puudutab, kelle nimel me seda tööd teeme. ja mul on terve rida kommentaare meie raportöörile ning variraportööridele. oleme teinud tööd ka vanemapuhkuse dokumendi kallal ning äh, soovitakse, et vanemapuhkust korra saaks korraldada nii, et äh, puuetega laste vanemad saaksid oma laste eest hoolt kanda ja teha seda nii tõhusalt kui vähegi võimalik. kutsume üles ka parandama juurdepääsu kohtumõistmisele ning õiguskaitsevahenditele puuetega inimeste jaoks. sageli on juurdepääs kohtuprotsessile vähemalt Itaalias puuetega inimeste jaoks äärmiselt keerukas, palju tööd nõudev ning usume, et kui kedagi kiusatakse töö juures taga, kui kedagi diskrimineeritakse töökohal, siis seda inimest tuleks toetada, talle tuleks pakkuda infot äh, selle kohta, kuidas kohtu poole pöörduda, kuidas oma õigusi kaitsta. Itaalias, nii kurb kui see ka ei ole, on mitmeid äh, ehitistega seotud tõkkeid äh, koolides ja ülikoolides. seegi tekitab killustamist inimesed lihtsalt äh, jäävad selliste praktiliste probleemide tõttu kõrvale, lapsed jäävad kõrvale ja tõrjutuks. me peame saatma selge sõnumi, et meie kaasaegses ühiskonnas pole sellised äh, ehitistega seotud tõkked äh, enam vastuvõetavad. iseäranis koolides, piirkondades, kus integratsioon on hädavajalik paar sõna ka puuetega inimeste turvalisuse ja julgeoleku kohta. ma arvan, et me peaksime eraldama vahendeid kõnelejad katkestatakse, jah, keegi ei taha, et ma täna räägiksin, paistab, lõpetab kõneleja oma sõnavõtu Eins, zwei, drei. üks, kaks, kolm. Ich kann aber gar keine Gebärdensprache. Test one, two, three. mina viipekeelt paraku ei oska, ütleb esimees. No, it's nothing here. Nothing on the display. meie ekraanil seda märki siin ei ole, et tõlge toimiks. Eins, zwei, drei, ja. Das geht, aber. üks, kaks, kolm. jah, tundub, et toimib, aga. Huh? No? Nothing. Nicht fotografieren jetzt. ei, ärge praegu küll pilti tehke. Nein, nein. ei, endiselt ei midagi.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 kuulen igal juhul tõlget. kas, ähm, kas kõik kuulevad nüüd midagi, kas kõik kuulevad tõlget? jah. suurepärane. kas sealtpoolt on ka kõik hästi? väga hea. aga teeme nii, et algusest peale uuesti kõike ei tee, eks? Onde evitare che poi si dica che io porto sfortuna, concluderò. ma eh, loodan, et keegi ei hakka arvama, et mina siin meile halva õnne kaasa kaela toon. teen lühidalt tegelikult, minu viimane kommentaar. mis puudutab valikuid, siis puuetega inimestel peavad samuti olema valikuvõimalused. Nad peavad saama valida hooldajat institutsiooniliste kontseptsioonide vahel Neid õigusi puuetega inimestel veel ei ole paraku. Äh, arukad töökohad äh, ja muud tööpakkumise võimalused võivad olla puuetega inimestele töövõimaluste loomiseks väga head. aga paraku, paraku Itaalias ettevõtted, ettevõtteid võib äh, küll trahvida, kui nad keelduvad puuetega inimesi tööle võtmast, kuid need trahvid on naeruväärselt väikesed. sellist lähenemisviisi küll ei maksa toetada, me peame vältima ka sellist olukorda, kus inimesed äh, loomulikult äh, teesklevad puuet. suur tänu, proua Stevens äh, ja ootan rõõmuga võimalust kompromisside kallal koostööd teha. suur aitäh, lõpuks saime asjad ikkagi toimima. nüüd annan sõna Jean Melanile, palun. Merci, monsieur le president suur tänu, härra esimees. tahaksin kinnitada proua raportöörile, et meie äh, fraktsioon teeb äh, kohusetundlikult tööd selles küsimuses ja räägiksin mõningatest meie jaoks põhimõttelistest küsimustest. ma arvan, et äh, puuetega inimeste terminist puue on valesti aru saadud, see hõlmab väga erinevaid inimesi, väga ähmaseks jääb see mõiste ning ka puude äh, raskusaste võib olla äärmiselt erinev äh, kõige äh, üks puue, mis on kõige lihtsam, on puue, mis tuleb meile kõigile mingil hetkel, mis tuleb vanusega. vanus äh, va,, va, vanu, eakaid puue, puuetega inimesi diskrimineeritakse, ma ei tea on inimesi, kes, kellel on kaasasündinud puue ning kes väärivad seda, et neid koheldakse väärikalt, inimväärikusega. oma töö käigus me tahaksime kanda hoolt selle eest, et ühiskond tervikuna, Euroopa ühiskond, liikmesriikide ühiskonnad peaksid pakkuma kõikidele inimestele, kellel on liikumispuue, Äh, toimimispuue, kas äh, füüsiline, äh, anatoomiline, psühhomotoorne, et neil oleks võimalikult head eluvõimalused. aga tegemist ei ole mitte millegi muuga kui kompenseerimisega ja seda mõistlike vahenditega. seda on tekstis ka öeldud ja seda tuleb rääkida, aga seda tuleb toonitada üle, siin ei ole midagi puude parandamisega tegemist, tegemist on kompenseerimisega, hüvitamisega. ja tööandjad ja, ja kõik teised, kes on seotud äh, puuetega inimestega, äh, puuetega inimeste eluga, äh, peavad seda ka mõistma, samuti teadusuuringuid tuleb kaasata, iduettevõtted on siin olukorras ka mõeldavad, me peaksime kandma hoolt selle eest, et puuetega inimesed isegi võtavad ohjad enda kätte kõikide oma, oma, oma riikide sotsiaalsüsteemide arenguga seoses ning aitavad kaasa ka tehnoloogia arengule. sageli räägime ka sellest, et puue on objektiivne mõiste ning diskrimineerimise äh, mõiste, mis arutelus alati kogu tähelepanu endale saab, on subjektiivne mõiste ja ma arvan, et kõik riigid peavad kandma hoolt selle eest, et äh, ükski puudega inimene ei tunneks end diskrimineerituna, see on õige. aga ma arvan, et me ei peaks siin äh, liigselt üldistama, väita, väita, et äh, et võib olla erinevate puuete kogumisega ja kogunemisega tegemist, et võib olla ühel ajal vähemuse esindaja, puu, puudega naine äh, äh, ja eakas ja nii edasi ja nii edasi, kõik korraga, selline diskrimineerimisele keskendumine on vale, äh, siis me ei siis me ainult õõnestame oma tegevuse õhu, tõhusust, kõik, mida me teeme sellest hetkest alates, muutub ebaõhutõhusaks ning euroskeptikud jäävad ikka peale. proua raportöör, võite olla veendunud, et osaleme selles arutelus omalt poolt aktiivselt, aitäh! suur aitäh! järgnevaks on sõna soovinud Marek Pluurov, palun! droga Helgo, szanowni koledzy, raz jeszcze serdecznie gratuluję Heldze przygotowania znakomitego raportu. Suur aitäh, suur aitäh selle võrratu raporti eest ja ma tahaksin tänada ka väga hea ja viljaka koostöö eest. variraportöörina TRAN komisjonist tahaksin mina anda teada seda, et äh, täna hommikul võeti vastu arvamus suure häälteenamusega meie komisjonis ja see arvamus on vägagi hea ja ühtne ja rikastab kindlasti siin arutusel olevat raportit. puuetega inimesed saavad nüüd nautida oma õigusi ja see on ka vastus mõningatele küsimustele Ähm, mida mainisid ka äsja mõned kolleegid. see arvamus äh, tahab tagada täieliku juurdepääsu teavele Äh, seal räägitakse ka äh, infost, mis on seotud lennuki pardal olemisega või raudteeteenuste kasutamisega ja transpordiettevõtete äh, poolt pakutava infoga on see seotud üldisemalt. juurdepääs hädaabinumbrile sada kaksteist on ääretult oluline selleks, et tagada inimeste turvalisus ja mul on hea meel selle üle, et äh, siin arvamuses rõhutatakse seda, et parem juurdepääs äh, ei teeni mitte ainult puuetega inimeste huve, vaid äh, aitab kaasa ka uute töökohtade loomisele ja sektori edasiarendamisele. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Frontuulis, palun. suur tänu.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 ei maksta hetkel toetusi hooldatavatele inimestele. ja Kreeka valitsus alles eile pärastlõunal otsustas kaotada ära kõik reservid fondidest, mis on suunatud just nimelt sellistele inimestele. nii et see tekitab tõsiselt probleeme, minul on tütar, kes on erivajadustega ja ma ei suuda leida ka näiteks ähm, apteekidest vajalikke ravimeid enam. on ju täiesti mõeldamatu, et Euroopa Liidu liikmesriik jätab puuetega inimesed täiesti ilma igasuguse abita samal ajal peavad nad toime tulema veel tohutu bürokraatiaga, tegemist on ravimitega, mis maksavad tohutuid summasid, nii et mis on inimestele samal ajal absoluutselt vajalikud, enne peavad nad aga läbi tegema igasuguseid ähm, protseduure, enne kui nad äh, midagi kuskilt saavad, samal ajal peaksime aga toetama peresid, kus on erivajadustega inimesi me ei saa lubada seda, et inimesed lihtsalt äh, saadetakse kuskile äh, keskustesse elama, sellepärast et pered ei saa nende eest enam hoolitseda. suur aitäh, rohkem sõnasoovijaid ei ole ja äh, seetõttu palun komisjoni esindajat, mina olen Gunoši, sõna võtta. Euh, suur tänu, härra esimees, Euroopa Komisjon suhtub väga positiivselt proua Stevensi raportisse, täname proua Stevensit selle äärmiselt kasuliku arutelu eest, arutelu eest, mis meil on olnud temaga positiiv, paralleelselt kogu tehtud tööga. me toetame kahel käel raportööri algatusi ning ka Euroopa Parlamendi algatust selle raportiga seoses oleme oma kommentaarid esitanud juba kahepoolsete vestluste käigus, kuid ähm, selge on see, et raportis on ka elemente, mis on seotud institutsioonilise küljega, need on meie jaoks olulised, et ütleksime, rõhuksin tähelepanu sellele, et ka komisjon töötab selle temaatika kallal. me oleme algatanud äh, teenistuste vahelise kuulamise selleks, et mitmekesisust ning äh, kaasamist edendada institutsioonide siseselt. Need arutelud äh, on käinud ka äh, raportööriga, käinud paralleelselt ning ma ei hakka teie aega liiga palju ku-, kulutama kinnitame veel üle, et suhtume äärmiselt positiivselt teie soovitustesse, aga ka kriitikanooltesse, võimalikesse kriitikanooltesse selles raportis, mis meie huvides on kõik teha, mis on veel tegemata nii institutsioonides kui ka liikmesriikides, aitäh! niisiis, suur-suur aitäh kõigile, sellega me oleme aruteluga ühele poole saanud. kolmekümnendal mail siin komisjonis hääletame seda raportit. meil ei ole rohkem päevakorrapunkte tänatud, ei siiski äh, vabandan, ütleb härra esimees, ma tõttasin liigselt. proua Stevenson, sõna palunud. suur tänu, äh, härra esimees, et andsite mulle võimaluse veel paar sõna lõpetuseks öelda, tahaksin tänada kõiki variraportööre ja kõiki teisi kolleege, kõiki teisi kolleege ning loomulikult komisjoni esindajaid panuse eest, mis nad on sellesse raportisse teinud. suur tänu teile äärmiselt positiivse tagasiside eest kordan veel üle, et selle, seda raportit äh, vaadates mõistke, et see raport keskendub ainult äh, rakendusele ning äh, see on vastus ÜRO-le, ÜRO tegevusele. meie reguleerimisala on äh, piiratud, me peaksime keskenduma ainult lõpptähelepanekutele ÜRO dokumendis, seetõttu me ei ole maininud kõiki erinevaid puuetega seotud teemasid, olen vaadanud läbi need lõpptähelepanekud ning seejärel reageerinud neile konkreetsetele tähelepanekutele. ja seetõttu võib-olla ei ole see raport olnud nii laiaulatuslik ja kõikehõlmav, kui oleks võinud olla. Need asjad kajastuvad samuti meie töös, aga eraldi raportis. ma soovisin seda täpsustuseks öelda, et te kõik saaksite ära, et aru, et tegemist on rakendusraportiga ning äh, selle teemaga me selle raporti raames ka piirdume. olen nõus kolleeg Košan sõnadega äh, hea ning õige keeltevaheline tõlge on väga oluline. üks äh, minu tõlkidest kuulis Hollandi kabiinist äh, juttu äh, eluasemest, kui räägiti mõistlikust eluasemest, äh, mõistlikust vastu, mõistlikust kohandamisest, reasonable accommodation nii et ma paluksin äh, kõikidel kolleegidel raporti tõlget äh, kontrollida, kontrollida seda ikkagi mitu korda, et kõikides keeltes jõuaks äh, edasi äh, õige sõnum, kui me esitame selle liikmesriikide puuetega inimeste nõukogule, siis loomulikult äh, nendega konsulteerides leiate ka õiged sõnastused raportile. kuulates ära, millised, millised, milline sõnastus on erinevate teemadega seoses, vanurid äh,, õiguskaitse ning äh, institutsionaliseerimise olulisus, äh, samuti Euroopa Liidu struktuurifondide kuritarvitamine. olen loomulikult kõige sellega täiesti pärit, mis puudutab äh, puude mõistet, puude kontseptsiooni, siis väga oluline on see, et me jääme puude subjektiivse kontseptsiooni juurde me peame liigsest äh, meditsiinilisest lähenemisest kaugenema. puue ei ole mitte ainult võimetus äh, kuulda või, või kõndida. ei saa öelda, et inimene on äh, kümne protsendise, viiekümne protsendise puudega. tuleb vaadata ümbritsevat keskkonda ning keskkonna ning inimese vahelist suhet. inimestel on oma piirangud kui inimestel on puue, siis see tuleb välja suhtluses keskkonnaga. just nimelt äh, suhestumine keskkonnaga annab meile puude, puue iseenesest, äh, puuet iseenesest äh, eraldivõetuna ei ole. selline peaks olema meie filosoofia. ootan pikisilmi meie järgmist variraportööride kohtumist ja võimalust teiega kompromissid koos välja töötada, aitäh! suur aitäh! nagu ma ütlesin, siis kolmekümnendal mail me siin komisjonis hääletame seda teemat. suur aitäh ähm, viipekeeletõlke, teisi tõlke äh, ja äh, kõigile, kes on selle koosoleku edukusse panustanud, suur aitäh, järgmine koosolek toimub meil ähm, äh, kahekümne neljandal, vabandust, kahekümne neljandal mail äh, ja Äh, ma palun, et koordinaatorid jääksid nüüd siia selleks, et me võimalikult kiiresti saaksime koordinaatorite koosolekuga algust teha. <coughs>